I'm a German. We can't say anything at all. Dear colleagues, uh, good morning and I'm just going to do the announcement. kolleegid, teen esimehe teadaanded ära sellel ajal, kui teie istute. kõigepealt keeleprofiil. täna ei ole meil tõlget malta, horvaatia ja e, keelikeelde. koordinaatorite otsuste kinnitamine. meil määrati siin paar raportööri libekomisjonile härra Lunaars Rahvaparteist määrati raportööriks koostoimimisvõime alusel härra Nadži Rahvaparteist raportöör algatusraportile miinimumstandardite kohta vähemuste eh, ja eh, asjus eh, Euroopa Liidus ning siis veel Rahvapartei kolleeg määrati raportööriks teisele osale koostoimimisvõime raportist. kas kolleegid on nõus nende koordinaatorite otsustega. jah, ja tuletan teile meelde, et pool üksteist toimub meil elektrooniline hääletus libekomisjonis, seega oleks tore, kui teil oleks hääletuskaardid kaasas. nii, kolleegid, tervitan ka äh, meie kaasesimehi härra McAllisteri ja härra Makovaid, proua Makovaid, meie ühisel arutelul libe, ahveti ja arengukomisjoni vahel olulisel teemal, mis puudutab üldist kokkulepet turvalise rände küsimuses ja ma tervitan ka meie äh, erikülalist Michelle äh, äh, Sommermanni. väga meeldiv, et te siia meie arutelu, arutelule tulite. kolleegid see üldise kokkuleppealane arutelu on juba üsna pikk. välisteenistuse esindajad, komisjoni ja Bulgaaria eesistuja esindajad on samuti kohal, nemadki võivad sõna saada. ja peale selle on kohal ka Mehhiko suursaatkonna esindaja. sest nemad on ka kaasvahendajad selles ülemaailmses kokkuleppes ja neile, kes huvi tunnevad teemale, siis me räägime siin New Yorgi deklaratsiooni jätkusammudest. too võeti vastu ÜRO-s kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja see näeb ette kahte kokkulepet, ühte põgenike ning teise migrantide asjus ja see peaks sõlmitama kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. kõik meie komisjonid on pööranud tõsist tähelepanu sellele protsessile, sest selle raamistiku all on peetud mitmeid arutelusid, sest see on oluline kogu selle rändetemaatika jaoks. ja meil olekski nüüd mõistlik ära kuulata meie külaline, äh, peadirektoraadi äh, vastava kokkuleppe osakonna juht äh, Michelle Klein-Solomon tema juhib äh, meie jätkutegevust pärast ÜRO Peaassambleed äh, äh, selleks, et hallata suurt hulka põgenikke ja migrante. Nad, tal on suured kogemused rändeküsimustes, ta on üks juhtivaid eksperte maailmas selles, sellel teemal. ennem kui ma annan Michelile sõna annaksin sõna ka David McAllisterile, kes on väliskomisjoni esimees sissejuhatuseks. ma sooviksin ka mainida, et Linda Makovani, Makov, telekomisjoni esinaine äh, saab ka sissejuhatuseks sõna. Thank you, Claude Moraz. Uh, good morning, dear colleagues also uh, on behalf of aitäh, Claude Moraz uh, kolleegid, ma tervitan seda võimalust äh, arutada seda äh, rändeküsimuse kokkulepet äh, omavahel. ränne on ülemaailmne nähtus, see ei puuduta ühte meie komisjonidest ainult. seetõttu on mõistlik, et me ühendame jõud siin parlamendis. Euroopa Parlament usub, et ülemaailmne kokkulepe rände teemal on õige lahendus me soovime, et tulemus oleks ambitsioonikas ja tasakaalus, Euroopa Liidu liikmesriigid peaks mängima juhtivat rolli äh, tulevastes lä-, valitsustevahelistes läbirääkimistes. tuletaksin teile meelde ka, et Euroopa Parlament on hoidnud kätt pulsil sellel protsessil äh, äh, alates juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta peaassambleest ning äh, äh ka eelmise aasta äh, jooksul. pärast äh, kui lähipäevadel esimene äh, projekt meieni jõuab, alustame tööd ka dokumendi kallal. seega ma tervitan väga meie äh, arvamuste vahetust äh, proua Klein Solomonina, Solomoniga ning annaksingi nüüd temale sõna, kui tohib. suur tänu kõigile kolmele esimehele, on tõesti suur au teiega siin täna mõtteid vahetada ning ma tahaksin tänada siiralt kolleege Euroopa Parlamendist, et nad mind siia kutsusid. väga olulisel ajahetkel nii rahvusvahelise kui Euroopa arutelude jaoks rände teemal. IOM-i peadirektor äh, härra Swing äh, vabandab, et äh, ta ei saanud täna siia tulla isiklikult teiega kohtuma Äh, rändevood ning rändajad, äh, sisserändajate elude äh, kaotus, mida me oleme viimastel aastatel ka Vahemerel näinud, näitavad, et rahvuslikud ning rahvusvahelised reeglid inimeste liikuvuse reguleerumiseks, reguleerimiseks on puudulikud. me peame nüüd kriitiliselt üle vaatama oma lähenemise ja suhtumise, mõtlema, mida me saaksime teha teistmoodi ja paremini seda küsimust on tõstatatud nii kohalikul, riiklikul, regionaalsel kui ka ülemaailmsel tasandil. E, kõige tähtsam nendest, nagu öeldud, oli ÜRO Peaassamblee e, esimene samm algatamaks protsess kokkuleppe sõlmimiseks rändeteemal. IOM-i arvates on see ülemaailmne kokkulepe võimalus maailma liidritele näidata, vastutus, üles vastutustunnet ning äh, töötada välja tasakaalustatud lähenemine rändeteemale. me ei peaks mõtlema ainult äh, lühi, lühemas perspektiivis äh, valimistsüklite kaupa, vaid nägema pikemat perspektiivi ja siin saab probleeme lahendada ainult läbi koostöö. parlamendiliikmetel on loomulikult kriitiline roll mängida järjest üleilmastuvas maailmas, kus inimesed ka järjest rohkem tunnevad, et Äh, nad peavad äh, säilitama äh, oma identiteedi ja kuuluvustunde läbi oma kultuuri kaitse. seega meil on vaja sõlmida ülemaailmne kokkulepe ning see ka ellu rakendada. siinkohal sooviksin tutvustada meie peamisi üldisemaid mõtteid milline võiks olla pikema perspektiivi realistlik lahendus keskenduksin kolmele aspektile. kõigepealt peamised väljakutsed, mis meie ees kollektiivselt rahvusvahelisel tasandil seisavad. teiseks, konkreetsed sammud, mis on astutud kokkuleppe sõlmimiseks ning kolmandaks, parlamendisaadikute roll selliste poliitikate edendamisel, mis on õiglasemad, taibukamad ning humaansemad. kõigepealt väljakutsed, tooksin välja kolm. kõigepealt demograafiline väljakutse siin oleks vaja rõhutada, et demograafilised trendid mõjuvad äh, oluliselt mitte ainult majandusele ja ühiskonnale praegu, vaid ka tulevikus. Äh, paljude arenenud riikide, eriti Euroopa riikide äh, tööjõud väheneb. ülejäänud maailma trendid liiguvad üldiselt vastassuunas, mõnedes Aafrika riikides näiteks üle poole äh, inimestest on alla kahekümne viie aastased ning prognoosid ütlevad, et Aafrika, Aafrikas elab üle kahekümne viie protsendi maailma inimestest kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. selline rahvastikudünaamika toob kaasa ka olulised ja rasked poliitilised valikud. ilmselgelt ränne ei saa olla ainuke lahendus äh, demograafilistele ja oskustega seotud väljakutsetele, aga see peab olema üks lahendustest. teiseks, mitmekesisus väljakutse. rändel on ja on jätkuvalt edaspidi ka mõju demograafilisele koosseisule. see tähendab, et valitsused peavad leppima ning haldama järjest suuremat etnilist ja religioosset mitmekesisust. kui mitmekesisuse haldamine on keeruline, kui eh, eh, narratiivid eh, rände teemal on üsna toksilised ja halvasti informeeritud. uuringud näitavad alati, et sisserändajad sooritavad vähem kuritegusid kui äh, äh, teised inimesed, ei kurna avalikke teenuseid ning pigem loovad töökohti, mitte ei äh, aseta palkasid surve alla. meie arutelud peavad olema tasakaalustatumad ning pida-, võtma arvesse ajaloolist perspektiivi. ning teiseks, mis puudutab mitmekesisust, siis me peame äh, aktiivselt toetama äh, migrantide integratsiooni. sellega saab hallata mitmekesisust, aga see ei juhtu iseenesest, selleks on vaja investeerida kõikidesse avaliku elu sfääridesse, koolidesse, töökohtadesse, kogukonnakeskustesse ja nii edasi. kolmas väljakutse, mis sageli jõuab ka pealkirjadesse, on katastroofide mõju äh, inimeste liikuma panemisel. suur osa rahvus, Äh, rahvusvaheliste migrantide hulk on viimase viiekümne aasta jooksul suurenenud üle neljakümne protsendi. aga see on äh, tegel-, äh, tegelikult absoluutarvudes see suurus pole väga palju su-, see pole väga palju suurenenud. protsent, protsentuaalselt ainult kahe koma viielt kolme koma viiele protsendile maailma elanikkonnast. ÜRO hinnangul on kolm koma viis, kolmkümmend viis miljonit Äh, migranti maailmas. umbes kakskümmend miljonit on nendest põgenikud ning umbes nelikümmend miljonit inimest on siseriiklikud põgenikud. selle tulemusena need suured rändevood, need, äh, kuhu, kuhu on kaasatud erinevad äh, tüüpi migrandid, saatjad, alaealised, kodakondsuseta isikud, sisepõgenikud ja nii edasi, meil on vaja see, selliseid poliitilisi meetmeid, mis võtavad arvesse neid kõiki aspekte, kaasa arvatud kuritegelike jõukude poolse tegevuse ennetamine, inimeste hukkumise vältimine ja nii edasi. me peame kaitsma kõikide liikumises inimeste inimõigusi E, ning eelkõige kõige haavatavamaid. ajutised meetmed ei e, tööta piisavalt. rahvusvaheline üldsus saab tegutseda kõige tõhusamalt, kui meil on pikema perspektiivi rändepoliitikad paigas, mis tegelevad kõikide aspektidega inimeste liikuvusest, kus võetakse arvesse algpõhjuseid rändest, kaasa arvatud keskkonna e, olukorra halvenemine tulenevalt kliimamuutusest ning samuti sundrände kui ka tööjõurände aspekte. meie rändepoliitika peab vastama nii tööturu vajadustele kui ka äh, inimõiguste äh,, kui arvesse võtma inimõigusi, siis me äh, vähendame ka sellega kaasnevaid riske. nüüd ülemaailmne kokkulepe rände teemal. siin on häid uudiseid. nagu öeldud, siis septembris eelmisel aastal äh, Äh, kogunes ÜRO egiidi all esimest korda rändeteemat arutama äh, terve hulk riigi ja valitsusjuhte. kõik ÜRO liikmesriigid kirjutasid alla kokkuleppele, et meil on vaja üldist lähenemist äh, liikuvuse haldamiseks ning tuleks sõlmida kaks üldist kokkulepet, üks põgenike ning üks öö, öö, turvalise ja korrapärase migratsiooni jaoks. mõlemad tuleb sõlmida kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning eile öö, avaldati esimene eh, eh, mustand eh, põgenike kokkuleppest ÜRO Põgenikeameti poolt ning nagu härra esimees ütles, kuna tegemist on riikide poolt juhitud protsessiga, siis esmaspäeval annavad välja ka Šveits ja Mehhiko vahendajariikidena selle esimese Äh, projekti, mida arutatakse kuni juulikuuni. ma usun, et see kokkulepe on hindamatu võimalus rahvusvahelise üldsuse jaoks töötada ühise lähenemise kallal, äh, äh, tagamaks, et migrantide õigused on terve tsükli jooksul kaitstud, et ränne oleks valik, mitte sundus ning et kasu saaksid nii võõrustavad kui päritolu kogukonnad ning me oleme näinud tohutult suurt kasu nii päritolu kui sihtriikide jaoks rändest. ning viimane osa nüüd, parlamendisaadikute roll, mida teie saate teha, me oleme veendunud, et parlamendisaadikutel on, peab olema tugev hääl nii kokkuleppe äh, väljatöötamises kui ellurakendamises ning minu palve teile oleks, et te kasutaksite targalt oma kolme võimu, kõigepealt poliitika väljatöötamise, teiseks läbirääkimiste ning kolmandaks eelarvevõimu. poliitikas on teil õigus välja töötada poliitilisi meetmeid ning seega teie olete esirindel äh, migrantide kaitsel ning tasakaalustatud migratsioonipoliitika väljatöötamisel. poliitika peab olema tasakaalustatud, migrandid peavad olema ja, ja haldus peab olema selle keskmes, migrandid peavad olema kaasatud ka siseriiklikesse tegevuskavadesse, näiteks nagu äh, elamumajanduspoliitika või rassismi ja ksenofoobia vastased poliitilised meetmed või sotsiaalsed strateegiad, näiteks juurdepääs tervishoiule ja haridusele me palume, et Euroopa ja liikmesriikide parlamendisaadikud toetaks IMO ettepanekut, et äh, kehtestataks e-, Euroopa Liidu viisa haavatavatele migrantidele, äh, kes ei kuulu küll äh, rahvusvahelise kaitse õi-, õiguslaste alla, aga kellel on endiselt vajadused, kes on haavatavad ning kes vajavad Euroopa Liidu kaitset inimõiguste aspektist lähtudes, aga seda tuleks teha korrapäraselt. parlamendiliikmed saavad paika panna ka üldise parlamentaarse lähenemise poliitilisele tööle. valitsused ja ministeeriumid loomulikult vastutavad migratsiooniteemade eest, aga see killustatud lähenemine ei toimi. migratsioon peab olema ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutliku arengu tegevuskava osaks öö, nagu, nagu Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikas see seda on. teiseks, läbirääkimised. Te saate mängida olulist rolli, et lahti saada sellest toksilisest õhkkonnast öö, ja see, öö, teil on võimalus muuta arutelud täpsemaks ning vastutustundlikumaks. sageli inimesed kahjuks just lähtuvad nendest toksilistest sõnavõttudest äh, Euroopa Liidu vast-, äh, poliitikute vastut-, kohustus on tuletada meelde inimestele äh, migrantide väga positiivset rolli majandusele, kus on kasu saanud nii migrandid kui vastuvõtvad riigid. kolmas võim, mis teil on, on rahaline. see, kuidas te eraldate ressursse, on väga oluline nii rändepoliitikale kui migrantidele endale. paar näidet, kõigepealt integratsioon ja sotsiaalpoliitika. nagu ma mainisin varem, selleks on vaja investeeringuid, et neid sisserändajaid vastu võtta. teiseks, avalikud teenused, kõige tähtsamad nendest on sotsiaalhooldus, tervishoid ja haridus ning lõpu, lõpuks äh, tagasisaatmispoliitika, me ju kõik teame, et alati saab olema rohkem inimesi, kes soovivad tulla kui äh, valitsused soovivad vastu võtta. inimesed peavad järgima reegleid ning seetõttu inimesed, kellel pole õigust äh, jääda sihtriiki, tuleb organiseeritult tagasi saata. kui vähegi võimalik, peaks olema tagasisaatmine vabatahtlikult, millele võiks kaasa, kaasneda väike stipendium, mingisugune abi, et nende taasintegreerimine äh, kodumaal oleks edukas. sellest saaks kasu kogu tagasisaatmisprotsess ise kui ka äh, koduriigid. järgmine Euroopa Liidu mitmeaastane finantsraamistik annab ainulaadse võimaluse Euroopa Liidule äh, panda paika konkreetsed finantsressursid ja instrumendid, et teie ambitsioonikat äh, rände tegevuskava rahastada. Teil peaks olema piisav rahastus ning piisavad rahastusvahendid rändepoliitika jaoks kokkuvõtteks, daamid ja härrad, paar mõtet. migratsioon ei kao kuhugi. selle asemel, et vaadata seda kui probleemi, mis tuleb lahen-, lahendada, tuleks seda vaadata kui öö, probleemi, mida tuleks hallata. ÜRO öö, peasekretäri raport rände kohta näitab ka väga hästi, kuidas migratsiooni võib kasutada kui võimalust ning inimeste liikuvus on loomulik osa inimkonnas äh, tegemistest äh, nii äh, minevikus kui praegu, kui tulevikus. IOM-il peaks olema koordineeriv roll ÜRO süsteemi all. nüüd, kus me jõuame läbirääkimiste faasi, on meil rohkem kui kunagi varem vaja kollektiivset lähenemist ning tegutsemist, et välja töötada tõesti kõikehõlmav lähenemine. Euroopa Parlament peaks tagama ka, et Euroopa Liit ning selle liikmesriigid haaraksid juhtohjad kokkuleppe sõlmimisel, et meil oleks ühtne raamistik, kus on ühised reeglid, kohustused ning arusaamine kõikide rändeaspektide üle. eriti pidades silmas jätkusuutliku arengu eesmärkide, eh, e-, eesmärkidest numbrit seitse, eh, mis puudutab eh, hästi korraldatud ja hallatud rändevoogusid. IOM tervitab Euroopa Parlamendi tegutsemist ning meeldival kombel paari nädala pärast kutsutakse kokku veel üks parlamendikomisjon, et uurida seda teemat, kui Äh, esimene kokkuleppeprojekt avaldatakse ning loodetavasti teie parlamendisaadikutena asute juhtrolli selles ajaloolises protsessis, aitäh, tänu, suur tänu tähelepanu eest! Thank you in particular for uh, referring suur tänu, proua Klaan-Solomon, suur tänu, et te pöördusite parlamendi poole ning suhtlesite parlamendiga kogu selle protsessi jooksul kallid kolleegid, kõik kolm komisjoni Euroopa Parlamendist on kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast pärast pagulaste ning rände tippkohtumist osalenud selles protsessis, eelmisel aastal toimusid konsulteerimised ning me jälgime tähelepanelikult ka rahvavalitsuste vahelisi läbirääkimisi, mis sel kuul algavad. ja dokument valmib juba paari päeva jooksul ja seetõttu me oleme väga aktiivselt osalenud ja huvitatud sellest teemast. enne kui annan sõna meie komisjonide liikmetele, annan sõna veel Euroopa välisteenistuse esindajale ning Bulgaaria eesistujale. välisteenistus, palun lühike sõnavõtt. Yes, thank you very much uh,, Mr Chairman uh,. Will be, be suur tänu, esimees. teen lühidalt kaks-kolm uh, huvit-, märkust, olulist märkust, kus äh, teemade kohta, kus meie välisteenistuse ning liikmesriikide poolt osaliselt äh, aktiivselt tegutseme. Äh, pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta New Yorgi deklaratsiooni oli meil rõõm näha, et liikmesriigid reageerisid üsna ühtselt sellele äärmiselt teretulnud deklaratsioonile. oleme teinud sellest ajast peale liikmesriikidega tõsist koostööd iseäranis eesistuja riikidega seda teinud erinevates töörühmades ning ka varjupaiga ning rände kõrgetasemelises töörühmas. oleme püüdnud teha inventari kõigest sellest, mida oleme juba ühiste algatuste ning ühiste seisukohtadega saavutanud institutsioonide ja liikmesriikide vahel ja me tahaksime mitte suuniseid küll koostada, aga luua ülevaate nendest valdkondadest, milles on liikmesriigid ja institutsioon otsustanud koostööd teha selleks, et läbirääkimistel läbipaistvust tagada. ja eesmärgiks on ka muidugi AK-st kinni pidada ja meie kohustustest kinni pidada, nii nagu ka äh, varem püstitatud säästliku arengu eesmärkidega seoses. me oleme püüdnud analüüsida ka siseväljakutseid ning välisdimensiooni meie ühenduse poliitikas. ma ei hakkaks äh, üksikasjalikult rääkima, mida meie roll tähendab vahendajana liikmesriikide vaheliste suhtluse edendamisel, aga rõhutaksin, et tõesti palju tööd on tehtud liikmesriikidega komisjoni talituste osalusel. ja mis puudutab välismõõdet, siis oleme väga aktiivselt olnud ka välismõõtme vallas, teinud koostööd kolmandate riikidega, Euroopa Liidu Aafrika Liit ja tulemused Abidžaanis, Liibüa küsimuses on suurepäraseks näiteks sellest. siin ei ole ainult ilusad sõnad, me teeme praktilist tööd ja meil on väga hea meel, et Aafrika riigid on võtnud endale kohustused tõesti edasi liikuda ning tunnevad selle teema suhtes omanikutunnet. toetame rahvusvahelise lendeorganisatsiooni ja teeme seda konkreetselt teeme koostööd äh, ÜRO perega, aafriklastega, eurooplastega selleks, et äh, lõpuks saab äh, kujuneda välja see ülemaailmne rändekokkulepe, me liigume õiges suunas ja me oleme klassikalisest narratiivist loobumas ja pragmaatilisema lähenemisviisi poole teel suur tänu ja paar sõna ka Bulgaaria eesistuja poolt, ütleb härra esimees. suur tänu, esimees, kallid liikmed, kallid kolleegid. informeeriksin teid lühidalt teid mitteametliku nõukogu kohtumise järeldustest ülemaailmse rände kokkuleppe osas. tuldi kokku kahekümne viiendal jaanuaril Sofias ja selle mitmeametliku nõukogu koosoleku eesmärgiks oli kohtuda rahvusvahelise rände eriesindajaga ÜRO-st ning äh, proua Arbor osales ning äh, räägiti Euroopa siseministeeriumi äh, siseministritega ning rändeministritega sel teemal, see oli väga viljakas harjutus ning eriesindaja sai jagada oma kogemusi tulevase rahvusvahelise rändekokkuleppe osas ning kuulata ära, mida ütlesid siseministrid ning võtta arvesse nende konstruktiivseid soovitusi, mis võivad olla kasuks järgnevate läbirääkimiste jooksul. see oli eesmärk, aga viimasel hetkel paraku proua Harbour ei saanud kohale tulla, aga ta kohale tulid teised väliskülaldajad proua Thompson, Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni asepeasekretär, siis härra Türk ja proua Michael Spindeleger olid kohal. eesistuja esitas arutelu alusdokumendi noh, ja püstitas kolm küsimust, sisu, tasakaalu ning ähm, CGM-i rakendamise kohta. jaa me kuulsime ära meie külaliste avaldused ja kokku tulid välja ülevaimse rändekokkuleppe põhivajadused, tasakaalustatud kokkulepe, inimõiguste põhine lähenemine, New Yorgi deklaratsiooni oluline roll, rahvusvahelise koostöö tähtsuse rände äh, positiivne roll ning järjepidevuse vajadus, äh, New Yorgi deklaratsiooni põhimõte ning äh, ülemaailmse rändekokkulepe ning riiklike poliitikate vahel rändevaldkonnas. toonitati, et Euroopa Liit on tähtis tegija selles valdkonnas ning on olnud konstruktiivne partner ettevalmistamas faasis. sellele järgnevad arutelud viisid üldise ühisarusaamani järgmistes küsimustes äh, lisaks nendele juba varem mainitud põhipõhimõtetele. nimelt äh, ülemaailmne rändekokkulepe toob lisaväärtust, aitab paremini rännet hallata ja äh, arvesse tuleb võtta liikmesriikide vajadusi inimõig- ja inimõiguste lähenemisviisi eriti haavatavaid inimesi, pagulasi ning äh, migrante tuleks eristada. ülemaailmne rändekokkulepe peaks tegelema ka rände põhipõhjustega, algpõhjustega ning võtma vajalikke meetmeid äh, ebaseaduslike rände ärahoidmiseks ning aitama võidelda äh, rändajate kullerluse ning inimkaubanduse vastu ning tagada tuleb koostöö äh, riikide vahel, kuhu rännatakse ning nende vahel, kes äh, tagasi võtavad oma kodanikke. arvesse tuleks võtta sotsiaalne kaasamine võõrustajariikides ja siseministrid õhustasid äh, seda, et meil on vaja vastutustundlikku ja head rahvusvahelist koostööd, mis aitaks kohustusi paremini ellu viia üksmeelselt arvati, et Euroopa Liit peaks ka tulevikus rääkima läbirääkimiste protsessis ähm, ühtsel häälel. eesistuja eesmärgiks on siin kasutada nende arutelude tulemusi asjakohaselt nõukogu edasises töös, töötades välja Euroopa Liidu seisukohta. seisukohta, mis tooks kasu Euroopa Liidule ning liikmesriikidele New Yorgis äh, toimuvatel läbirääkimistel aitäh! ja nüüd siis äh, meie komisjonide liikmed, välisasjade komisjon, arengukomisjon, kodanikuvabaduste komisjon, mm, me asume siin äh, nimekirja koostama, proua Metsola, tema on lahkunud, väga hea algus. ei, siiski, siiski Äh, arut-, arutleb asjade üle ühe teise meie komisjoni liikmega ja järgmine samuti äh, jutustab siin oma naabriga. proua Sippel? ei, teda ei ole. olete valmis? proua Sargentini, palun. suur tänu. ma ei teadnud, et ma olin nimekirjas teisel kohal. ma tahtsin äh, vabandada proua Klein Solomoni ees, te näete siin sellist äh, skisofreenilist olukorda Euroopa Liidus äh, ja nõukogu Bulgaaria eesistuja viimased sõnad olid, et et me jätkame ühtsel häälel kõnelemist või ühel häälel kõnelemist. jah, võib-olla me räägime ühel häälel küll New Yorgis, aga neid hääli on rohkem, kui räägitakse justiits- ja siseministrite nõukogus või siseministrite omavahelistes aruteludes. ülemaailmse rändekokkulepe paistab põhimõtteliselt vastavat kõikidele vajalikele eeltingimustele, mõistetakse, et ränne ei kao kuskile, mõistetakse, et et, et Euroopa on sisserände maailmajagu ja mõistetakse, et me peame tegema koostööd nendega, kes tahavad meiega koostööd teha. aga poliitilised meetmed, mida siin ähm, Euroopa Liidu siseselt on võetud, ei äh, kajasta kõike seda arusaamist. minu küsimus on peamiselt äh, Bulgaaria eesistujale nimelt, äh, kuidas siis praktikas tegelikult seda suurepärast mõistmist rändest kui nähtusest ning sellest, et Euroopa peab selles nähtuses osalema, poliitiliste meetmete kaudu tõlgendada. ümberasustamise läbirääkimised näiteks on väga keerulised, väga raske on jõuda liikmesriikidega ühise arusaamiseni, et me ei saa rääkida mitte ainult maksimaalsest inimeste arvust, keda võib ümber asustada Euroopa Liidus, kui ei räägita vähemalt miinimumist, kellel on vaja turvakohta meie juures ja äh, proua Kalain Solomon äh, rääkis siin Euroopa viisast vaatavatele äh, inimestele, kes ei vasta pagulase staatusele, kuidas tema seda tegelikult näeb praktikas? praegu on meil raskusi isegi sellega, et liikmesriigid mõistaksid, et pagulased, pagulased vajavad kohta. ja kuidas me saame siis tagada selle, et äh, rändajad ja pagulased ei hakkaks äh, nende kahe globaalse leppe puhul omavahel konkureerima. kallid kolleegid, piirdume kaheminutiliste sõnavõttudega, ütleb äh, härra esimees, sest kell kümme kolmkümmend peame hakkama hääletama. proua Lohpilder, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka proua Klein Solomonile tema selgituste eest New Yorgi deklaratsiooni kohta selle eesmärgiks on rändajate ja pagulaste õigusi kaitsta ja tõhustada ja te ütlesite, et Euroopa Liidu poliitika mängib siin väga olulist rolli. aga kui me vaatame Euroopa Liidu poliitikat, siis me näeme, et see ühepoolselt keskendub eelkõige just ebaseadusliku ähm, rände ähm, keelustamisele ja samuti rändajate lükkamisele ähm, kolmandatesse riikidesse ja seda on ka kõrge esindaja pagulaste esindaja juba mitmel korral meile ette heitnud ja mina sooviksin teada, et äh, kuidas teie kavatsete sellise poliitilise suuna lõp-, ähm, ära lõpetada. samuti te rääkisite, et Euroopa Liit peaks läbirääkimised üle võtma, aga sellise lähenemise korral ma näen, et see saab olema väga keeruline. teine küsimus ähm, rände ülema, ülemaailmse kokkuleppe eesmärgiks on toetada ka neid riike, kes on silmitsi väga äh, suure rändesurvega see on õige, aga selle tulemuseks, äh, tagajärjeks on see, et väga paljud äh, pagulased äh, jäävad pagulaslaagrites kaks tuhat kuusteist üle viis miljonit pagulast olid juba kauem kui kümme aastat elanud erinevad pagulaslaagrites ilma igasuguse pers-, perspektiivita saada kodakondsus või mingisugune muu ähm, lahendus oma olukorrale. nii et kuidas ähm, te lahendaksid seda probleemi New Yorgi deklaratsiooni valguses. aitäh, Elis Lään, palun. Thanks a lot, chair and suur tänu, esimees ja suur tänu ka proua Klein Solomonile selle väga põhjaliku aruande eest selle väga olulise protsessi osas. ma olin mõningate kolleegidega kohal New Yorgis selle esimese ehm, ÜRO kohtumise puhul, mis puudutas siis rännet ja ambitsioonikus oli väga kõrge, aga arvestades praegust poliitilist olukorda, siis äh, ma arvan, et need ambitsioonikad eesmärgid on sattunud ohtu ja ka mina olin seal kohal jätkusuutliku mm, arengu eesmärkide äh, kinnitamisel ja ja need mõlemad protsessid ähm, mõjutavad üksteist ja, ja see tekitab ka ähm, muret, nimelt äh, te ütlesite, et Euroopa Liit peab tõesti siin juhi rolli üle võtma selleks, et ka SDG-sid rakendada ja ka selles, et ähm, saavutada tulemusi ülemaailmse kokkuleppe osas. aga ma pean ütlema, et ma olen nõus oma kolleegi Sargentini väljendatud muredega, sellepärast et me ei räägi ühel häälel ja kui me räägime, siis ma kardan seda, mida me ütleme ühel häälel. ma kardan, et me ei ütle õigeid asju. ja, ja kui me endiselt ähm, jätkame seda äh, tegelikkuse eiramist, äh, tegelike andmete eirades, eiramist, te rääkisite ka tõenditepõhiste lähenemist, ma sooviksin samuti näha, et selliselt see lähenemine toimus ka siin kohas, aga paraku me seda alati ei koge ja et see, et eiratakse äh, seda tõsiasja, et ränne jääb ja me peame äh, tegelema tulevikku vaatavate poliitikatega, aga me ei saa olla usaldusväärsed äh, Euroopa Liidust väljaspool, kui me ei võta suuremat vastutust äh, rände osas. nii et äh, kui me ei saavuta siin kodus Euroopa Liidus midagi, siis me ei ole usaldusväärsed ka väljaspool ja nii et ähm, meie siin libekomisjonis töötame selle teemaga ja ka osaliselt TV-komisjonis ja libekomisjonis me töötame praegu varjupaigasüsteemi, ühtse varjupaigasüsteemi reformiga ning meil õnnestus ka Dublini määruse äh, osas väga olulisi muudatusi läbi viia, see ka siis reguleerib varjupaigasüsteemi. ja me nägime, et tegu on äh, väljakutsega kogu Euroopa Liidu jaoks, mis äh, vajab Euroopa Liidu tasandi lahendust ja ja vastutus on ka kõikides nendes komisjonides ja parlamendis selleks, et ülemaailmse kokkuleppega edasi liikuda, aga ma sooviksin ka küsida, et kuidas muudatused USA administratsioonis seda protsessi mõjutavad? kas me näeme, et, et ka teised riigid selle tagajärjena hakkavad rohkem progressiga nimel töötama? aitäh, hea kolleeg Sovka, palun! <clears throat> Thank you very much! suur tänu, ütleb proua Sovko. suur tänu selle suurepärase ettekande eest, kahjuks ma jäin natukene hiljaks, aga kuna ma olen ähm, TV komisjoni liige ja ka ähm, Ahveti komisjoniga liigun päris tihti nendes piirkondades, mis on sattunud ähm, väga suure rändevoo surve alla, siis esitaksin sellel pinnalt ühe pragmaatilise küsimuse teile kui ÜRO organisatsiooni esindajana. mina kakskümmend aastat tagasi olin endises Jugoslaavias sõja tulemusena ka ise pagulane Euroopas ja te rääkisite siin väga nendest eh, idealistlikest teemadest, aga fakt on see, et me oleme silmitsi ka eh, populistlike liikumistega oma koduriikides ja kuidas eh, ÜRO koos Euroopa Liiduga soovib vastust anda sellele selleks, et korraldada diplomaatiat ja ka abi, sellepärast et Euroopa Liit on kõige suuremaid panustajaid ähm, kriisidesse, tootajaid kriiside puhul, aga meie ähm, inimesed ei saa aru, ähm, mis tegelikult toimub. ja seetõttu pöörduksin ÜRO poole, et meil on tõesti väga suur probleem just äh, rahvadiplomaatiaga, meil on väga keeruline selgitada meie inimestele, et mida me teeme, samuti äh, mis on rände põhjuseks, läbikukkunud riigid ja nii edasi nii et äh, need vastused, äh, mida me siin anname, on väga idealistlikud, aga see tegelikult ei aita pagulasi. suur tänu teile! aitäh, Silvi Kion, palun! Merci, merci! suur tänu selle äh, ettekande eest, kuulsin väga paljusid mõtteid siin ja toetan neid, väga tore on ka Elis Laini kuulda rääkimas ja rääkida sellest nähtusest, mida me, me peaksime rääkima ähm, põhjustest, äh, mõjust, äh, avalikust arvamusest, integratsioonist äh, ja reguleerimisest ja, ja mul on üks küsimus, millest tahaksin rääkida teiega lisaks sellele, mida siin on juba puudutatud. räägime ma arvan, me peame rääkima ka vägivallast, mida rakendatakse sisserändajate, varjupaigataotlejate, pagulaste suhtes. Äh, jah, vägivalla, isikuvastase vägivalla vähendamiseks on juba palju ette võetud, aga siiski. mida me võime kasutada ära, milliseid vahendeid äh, selleks, et vägivalda tõesti vähendada ja vähendada öö, märkimisväärselt et milli-, milliseid meetodeid kasutatakse, kuidas, millist teed peaksime meie valima selleks, et sellist äh, vägivalda ära hoida. me peame mõtlema loomulikult äh, nende inimeste konkreetsele kaitsele, aga vägivallavastane võitlus on ka üks osa meie, meie riigile aluspõhimõtetest. ja kas teie ei leia, et äh, me võiksime kasutada neid teemasid äh, kodaühiskond, kodanikuühiskonna organisatsioone, aga mitte ainult neid, vaid ka teisi sidusrühmi ära selleks, et ähm, saada pilti sellest, ähm, milline on selle vägivalla mõju konkreetselt puudutatud isikutele ja, ja ka ühiskondliku arutelu seisukohast. Uh, proua Mudi, suur tänu, suur tänu ka selle ettekande eest ja, ja ma loodan, et te tegelikult peate siin jutlust äh, selles ruumis inimestele, kes on juba teie usku pöördunud, aga, äh, aga nagu kolleegid ütlesid, meil on tõesti kommunikatsiooniga probleeme. meil on ähm, keeruline selgitada neid poliitikaid oma koduriikides. ja kaks asja, mis on väga olulised. Äh, üks asi, mida te ka käsitlesite oma ettekandes, puudutab demograafiat ja ka äh, Ähm, majandust. nimelt, kuidas me toetame rännet oma koduriikides, et kui me näiteks vaatame mm, pensionifondide mm, ka toimuvat, siis me ka näeme, miks mm, väga paljud riigid vajavad seda, et nooremad tulevad ja toetavad nende majandust, töötavad nende koduriikides, sellepärast et me näeme, et meil on ühiskonnas toimu-, tekkimas juba uus kriis ja üks valdkond, kus me pidevalt alt läheme, on just see emotsionaalse sõnumi edastamine ja see, et me ei jõua oma inimeste südametes, et me ei suuda neile selgitada, miks see on oluline teema ja miks me peaksime mm, pagulasteemad nagu soojemalt vastu võtma, mitte siin, nagu me näeme poliitilistes aruteludes, kogu aeg selle suhtes vaenulikud olema ja me elame väga ähm, ebakindlatel aegadel, väga suured muutused on käimas ka tööturul ja nii edasi. ja mida ma sooviksin teilt küsida, just parimate tavade jagamine, mida te olete näinud just kommunikatsiooni osas, selleks, et ähm, toetada erinevaid rändepoliitikaid ja samuti parimad tavad äh, ka ühe teise olulise teema osas, mis puudutab siis lõimumist, te rääkisite ka sellest, aitäh. proua Metsola, palun vabandage selle eest, mis enne juhtus ja ma sooviksin nõustuda oma kolleegidega selles osas, et äh, Euroopa Parlament äh, võrreldes erinevate seadusandlike kogudega on olnud vägagi häälekas selles osas, et äh, me oleme soovinud, et me peaksime ikkagi vajalikke samme võtma edasiliikumiseks. tegu on olnud ametiperioodiga, kus me stabiilsest olukorrast oleme liikunud kriisiolukorda ja nüüd olukord on stabiliseerumas arvestades siis ka Euroopa Liidu Türgi kokkuleppega. aga millest mina sooviksin rääkida, on just seaduslik ränne. Ähm, olukorras, kus me ei ole silmitsi igapäevase kriisiga, kus me ei ole silmitsi sellega, et sajad tuhanded inimesed igapäevaselt jõuavad meie äh, rannikutele, peame me vaatama ka, milliseid meetmeid on, mis annaksid ka, äh, tagaksid Euroopa Liidule ka usaldusväärse rändepoliitika ja siin ma olen nõus oma kolleegiga proua Sargentiniga, et kui me võrdleme Euroopa Parlamenti ja nõukogu, siis äh, on tegu juba täiesti kahe erineva leeriga, sellepärast et siin kojas me tunnustame seda tõsiasja, et me peame võtma vastu selliseid meetmeid, äh, mis võimaldaksid inimesele kaitset anda kohe Euroopa Liidu poolt, ilma et nad peaksid hakkama riskima oma eluga ja olema silmitsi praktiliselt kindla surmaga meie, meid lahutavates ähm, meredes ja me peame ka äh, pöörduma ja vaatama nende liikmesriikide poole, kellel on juba äh, väga head tavad tagamaks ähm, pagulastele äh, õigused ja, ähm, ja normaalne olukord aga samas meil on ka väga palju liikmesriike, kus, kes isegi ei soovi mingisuguseid lahendusi otsida ja me saame aru, et põhjused on siin erinevad, et kas neil ei ole selliseid ajaloolisel põhjustel selliseid tavasid või siis on neil saju tuhandeid inimesi või neil ei ole lihtsalt saju tuhandeid inimesi, kes, kellel oleks õigus ähm, pagulastaatust taotleda. aga aga me peaksime ikkagi tähelepanu alla võtma just need eh, riigid, kus on palju inimesi, kellel oleks õigus eh, saada pagulasseisund vastavalt ka Genfi konventsioonile. ja kui me selle eh, tähelepanu alt välja jätame, siis sellisel juhul me ei saavuta midagi ja jällegi tuleb meil uus ametiperiood Euroopa Parlamendis, kus me näeme, et tegelikult me sisuliselt ei ole mitte midagi saavutanud. aitäh!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 oleks aluseks humanitaarsele viisasüsteemile Euroopa Liidus. kui me räägime nendest erinevatest õigusloomelistest ettepanekutest, mille kallal me tööd teeme Euroopa Liidu sisepoliitikas, siis oleme juba otsustanud, et Euroopa Liit tahab olla vastutustundlik, ülemaailmne humanitaarväärtuste edendaja ehkki mõnikord nõukogu mõtted jäävad küll kaheldava väärtusega seisukohtadeks ja ma ei teagi, millised hääled nõukogus peale jäävad. aga Euroopa Parlamendis oleme väga ambitsioonikad rände ning varjupaigapoliitika osas, tahame olla teie partneriks, toetada igati teie lähenemisviisi. heidame aga samas kinda nõukogule, sellepärast et ähm, meie kaasõiguslooja on võtnud teistsuguse seisukoha pahatihti ning seda tuleb aruteludes paraku arvesse võtta. kui me räägime, me peame rääkima ka sellest, kuidas kantakse hoolt naiste õiguste eest, inimõiguste eest ning äh, praegune kokkulepe oleks võimalik, võimaluseks liikmesriikidele, Euroopa Liidule hüpata ka sellele rongile, saada lõpuks ometi aru, et ränne on täiesti normaalne nähtus, mis ei kao mitte kuskile. me ei peaks äh, püüdma seda rongi peatada, vaid peaksime lihtsalt rongi peale kargama. aitäh, härra Bashir, palun. suur tänu, härra esimees suur tänu ka selle suurepärase esitluse eest proua Klein Solomonile. ma sooviksin rääkida kahel teemal, niisiis äh, pagulased ja rändest. kõigepealt ähm, pagulastest. ma olen tegelenud ähm, ähm, kodakondsuseta riigilise kuuluvuseta inimeste teemadega ma olen käinud ka Bangladeshis, kus ma nägin väga palju pagulasi, kes pidid äh, sealt äh, varjupaika otsima. ja see on loomulikult seotud Myanmariga ja kuuskümmend kaheksa miljonit pagulast on maailmas ja suur osa neist elab nende sünniriigis või siis äh, naaberriikides. miljon inimest tulid Euroopasse äh, mõned aastad tagasi, aga kuuskümmend seitse miljonit endiselt elavad äh, nende sünniriigi või siis naaberriikides näiteks Jordaanias, Liibanonis, Türgis, Pakistanis ja Bangladeshis. nii et äh, need riigid äh, peavad väga suurt koormat kandma, nad peavad hariduse andma nendele inimestele, nendele tulevastele pagulastele, tulevastele kodanikele, sellepärast et nad ei, suurem osa neist ei lähe tagasi oma koduriiki, vaid nad jäävadki pagulasteks oma naaberriikides ja nad on ekspluateerimise ohus, nii et neil on vaja haridust, nad on haavatavad, neil on vaja ka töökohti, elukohti ja ka lõimimisega on vaja tegeleda, nii et meie siin enam arenenud maailma osades peame ka, aitama ka neid inimesi. ja nüüd, mis puudutab rännet, siis ma tooksin välja, et minu isa tuli Ühendkuningriiki mitte pagulasena, vaid majandusrändajana ja sel põhjusel äh, ta sai kuus last ja kõigil äh, lastel on oma ettevõtted ja nad on väga hea hariduse saanud ning on vägagi palju panustanud Ühendkuningriigi majandusse. ja, ja samuti on äh, palju, maksnud nad miljoneid naelu ka maksusüsteemi. nii et see on nagu edu, edulugu edulugu ka teistele rändajatele. Saatši Taveen näiteks on riigisekretär meie valitsuses ja esimees palub katkestada. jah, loomulikult üritan teha lühidalt, ma lõpetan kohe, härra esimees. Londoni eh, pealinn Sadiq Khan, Londoni pealinna linnapea on samuti rändajate perest ja nii, et äh, rände, ränne on väga oluline. ja te mainisite ka demograafilisi äh, põhjuseid, milleks tuleb äh, tegeleda rändega. nii et ka lõimimine on väga oluline, aitäh teile. aitäh, härra Bashir. ja proua Sippel, palun. Oh dear um ei ole kohal, proua Sippel vestleb proua Sargentiniga. et paistab, et siin on tekkinud äh, mingi korduv tegevus, nii, siis härra Aguilar, palun. aitäh, härra esimees. aitäh ka proua Klein-Solomonile teile selle ettekande eest. ma sooviksin ma tean, et siin on väga palju neid, kes äh, on kursis sellega, millega teie olete kursis, et, et äh, ränne ei ole kriis, see on lihtsalt see inimlik mõõde, see on alati olemas olnud ja see ka mm, jääb alati. ning nüüd on käes aeg, et Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ratifitseerisid Lissaboni lepingu, mis äh, ka täpselt korraldab on ähm, täpsemalt muutnud ka rände korraldamise Euroopa Liidu poliitikaks ja poliitiliseks teemaks ja on andnud ka Euroopa Parlamendile äh, õigused olla ka kaasseadusandjaks ähm, rände küsimuses, välja arvatud siis varjupaiga ja pagulasküsimuses. nii et meie mõistame täielikult selle otsuse ähm, tagajärgi, sellepärast et tähendab seda, et äh, meil on võimalus äh, mitte ainult tegeleda rände teemaga ja mitte tegeleda ainult selle rändevastase meelsusega, mis on ähm, saatnud Euroopa Liidu poliitikat vähemalt viimased kümme aastat ja need viimased kümme aastat on olnud ka see aeg, kui Lissaboni leping on äh, kehtinud ja, ja see on ka see aeg, kui liikmesriigid, kes ratifitseerisid Lissaboni lepingu, on seda eiranud. Te tõite välja ühe konkreetse teema, nimelt, kui oluline on suurem roll anda seaduslikule rändele, eriti nendele, kes seda kõige rohkem vajavad, nimelt kes humanitaarpõhjustel koputavad Euroopa Liidu ustele. sellepärast, et kui nemad ei saa seaduslikku võimalust Euroopa Liitu jõuda, siis nad niikuinii teevad seda, nad riskivad oma eluga ris, riskivad oma pereliikmete ja armastatute eludega. ja ma sooviksin olla kindel selles, et, et, et, et oleks selge, et me oleme tõesti väga palju võidelnud selle nimel, et see sõnum tuleks selgelt välja, et me oleme tõesti väga palju võidelnud selle nimel, et rohkem tähelepanu alla tuua see artikli kakskümmend viis võimalus, mis puudutab seda siis Euroopa Liitu sisenemist humanitaarpõhjustel. nii et me peaksime välja tulema äh, humanitaarviisaga, aga liikmesriigid on need, kes blokeerivad äh, seda ettepanekut. nii et liikmesriigid peavad äh, ikkagi mõistma, et kui nad ei ole valmis vähemalt mingitki seaduslikku võimalust andma pagulastele jõudma, selleks, et jõuda Euroopa Liitu, siis meil toiab ees lõputu arutelu oluline on see, et ränne saaks Euroopa Liidu äh, poliitikaks. aitäh, te tõite nüüd humanitaarviisa teema väga hästi välja. Anna Komes, palun. proua Klein-Solomon. kas see ei Ehm, oht ei seisne selles, et äh, rände ülemaailmne kokkulepe on tegelikult selline mm, poliitiliselt korrektne tekst. näiteks kui me räägime äh, rände põhjusest, äh, siin käisid Nigeeria, Nigeeria esindajad, kes rääkisid Boko Haramist, mille eest väga paljud inimesed põgenevad, et nemad on, Boko Haram ongi tegelik põhjus, miks inimesed põgenevad et relvad, relvad, uued massihävitusrelvad, väikerelvad, tulirelvad on need, mille eest inimesed äh, põgenevad. et näiteks kui soomussõiduk Euroopast äh, müüakse äh, kuhugi riikidesse, siis inimesed põgenevad. või Etioopia. Euroopa Liit maksumaksjad on, USA maksumaksjad on toetanud Etioopiat ja ja tegu on tegelikult väga totalitaarse režiimiga. ja inimesed avaldavad meelt juba siin tänavatel. aga samas see, see, nende repressioonide eest on äh, tasutud meie rahadega ja see ja väga paljud noored etiooplased on need, kes kannatavad Liibüas ja paljudes riikides, kus on äh, rändajaid ja pagulasi ma võin rääkida ka Nigeerist, kus meil viimati käis see missioon kohal ja, ja me nägime, et see, mida seal on tehtud, ei ole absoluutselt piisav selleks, et tegeleda nende väga äh, tohutute probleemidega, mis on äh, seotud selle äh, võimatusega anda noortele mingisugune tulevikuperspektiiv, aga Liibüa, kas me mitte iseennast ei lollita? me, me maksame sealsetele vägedele miljoneid ja te olete suurepärast tööd seal teinud. aga ÜRO äh, harta, ÜRO ei ole isegi esindatud Liibüas. et milline on teie võimekus äh, tegeleda Liibüa probleemiga? kas te ei tegele siis äh, nende kinnipidamiskohtadega Liibüas, kus inimesi piinatakse või te ei teegi midagi, te lihtsalt üritate mõningad inimesed päästa ja nad repatrieerida, et kas me mitte ei lollita iseennast? ja kas see on IOM-i ja ÜRO roll? et ikkagi, te peaksite ikkagi rääkima meile tõtt ja, ja ka meie valitsustele ütlema, milline nende vastutus on, me teame väga hästi, mis seal toimub ja, ja see ei ole sugugi mitte nii ilus, mille, kui me siin kuuleme. aitäh, Cecil Keng, Birgit, kui soovite, saate ka sõna nii et Cecil kes oli kaasraportöör äh, koos proua Metsulaga äh, rände osas. kas Stevest, äh, Ahvetist või Libest soovib veel keegi sõna? ja peale seda tulevad siis lõppsõnavõtud Lindelt ja proua Klein-Solomanilt. niisiis, kas keegi soovib veel sõna, ei soovi, sellisel juhul, Cecilia, te olete viimane kõneleja aitäh, Claude! ka mina sooviksin tänada proua Klein Solomoni. mitte ainult selle põhjaliku ja täpse analüüsi eest, vaid ka äh, selle eest, et äh, nüüd on parlament äh, ka selle protsessi keskmesse toodud, sellepärast et meil on äärmiselt oluline roll kogu protsessi lõikes. see puudutab ka Cotonou kokkuleppe uuendamist, ka siin on väga oluline parlamendi roll, aga te rääkisite ka erinevatest äh, väljakutsetest, millega ränne silmitsi on. meil on äh, vaja sellist äh, terviklikku lähenemist ja meie esimees juba ütles, et meil on olemas ka resolutsioon ühtse lähenemise kohta. ja nii, nagu teie seda kirjeldasite, ja rõhutasite ka neid erinevaid teemasid, siis tegu on tõesti väga kõikehõlmava mahuka tegevuskavaga, tegu on seaduslike pagulasteedega, samuti kuidas tugevdada partnerlust ähm, partnerriikidega, rändajate päritoluriikidega, nii et me peame kogu varjupaigapaketi läbi vaatama selleks, et me jõuaksime tegeliku ähm, tugeva strateegiani. ja mis puudutab väljakutseid, siis ähm, neid me peame üheskoos käsitlema kriisiteema. Ehm, jah, te seda väga selgelt esile ei toonud, tõesti see kriisiteema ei tohiks olla nii keskne, me peaksime kaugemale vaatama, me peaksime ikka mõtlema ehm, keskpikas ja pikas perspektiivis. me peaksime mõtlema kaugemale kui ainult ehm, hetkeolukord kuidas saaks ÜRO aidata näiteks ähm, meid, et me jõuaksime kliimapagulaste teemaga edasi jõuda? nii et äh, kuidas me saaksime paremini edendada kliimapagulaste teemat? ja nüüd Aafrika Liidu juurde. ma arvan, et äh, me ei tohi kõrvale kaldale sellest, et ÜRO ja äh, Aafrika roll, Aafrika Liidul on oma rolli siin mängida sellepärast et on pagulasi, kellel on rahvusvahelise kaitse seisund ja on ka äh, teisi, kellel seda seisundit ei ole, nad ei ole seda kaitset saanud ja me peame tegema väga palju selleks, et diskursust muuta ja poliitika peab siin tõesti väga selgelt muutuma. ja ka siin selles poliitika muutuses on parlament äh, roll äärmiselt oluline. eile sotsialistide demokraatide äh, fraktsioonis otsustati nõuda resolutsiooni koostamist, mis puudutab siis rände ülemaailmset kokkulepet ja pagulase poliitika kohta ja ma arvan, et siin me saaksime siis üheskoos edasi liikuda. proua Solomon, te ei pea küll kõikidele küsimustele vastama, aga kuus-seitse minutit, eks saate siis jõuda, et vastate nendele küsimustele, kommentaaridele. aitäh, härra esimees, suur tänu ka kõigile, kes nii äh, kirglikult siin sõna võtsid. räägiksin kõigepealt paar sõna nendest algpõhjustest, millele viitas proua Koomes me vist kõik mõistame, et mis puudutab kriisiga seotud öö, migratsiooni ja eelkõige põgenikke, siis kõige tähtsam ongi just algpõhjustega tegelemine. ülemaailmne põgenike ning ka migrantide kokkulepe ei peaks unustama ka neid algpõhjuseid, miks inimesed põgenevad osa nendest on tunnustatud ka põgenike konventsioonis, aga nüüd vaadatakse seda veel laiemalt, te mainisite vägivalda ja korruptsiooni peamiste liikuma panevate jõududena, aga järjest rohkem on põhjuseks ka keskkonna olukorra halvenemine ja kliimamuutus. ja nendega saab tegeleda ainult koha peal. seega ma nõustun, et kumbki kokkulepe ei peaks unustama algpõhjuseid ning vastutust, mis eh, on nii kohalikel valitsustel kui ka rahvusvahelisel üldsusel, mis peab ka abi andma, et leevendada seda survet, mis äh, sunnib inimesi äh, põgenema. järjest, äh, mis puudutab Äh, äh, äh, järjest rohkem mõistetakse, et inimesed peavad sageli lakkuma oma kodust kuskile teise oma koduriigi osasse kliimamuutuse tõttu, aga see kliimamuutuse põgenik on üsna delikaatne termin. aja jooksul on oluline mõista minu arvates, et mõned inimesed lihtsalt ei saagi tagasi minna oma päritolu kohta ajutiselt või alaliselt, sest keskkonna olukord on halvenenud kliimamuutuse tõttu ning neid tuleb rohkem kaitsta. praegusel hetkel paljud riigid, kaasa arvatud Euroopa omad, annavad ajutist kaitset inimestele, kes on põgenenud selle tõttu. meil peaks tõesti olema süsteemsem ja harmoneeritum kriteeriumite kogum nende inimeste jaoks. ja teie komisjonid siin üheskoos saavad teha ka head tööd, et välja töötada kriteeriumid mida saaks kasutada selleks, et kaitsta inimesi, kes peavad põgenema mitte äh, endast endast äh, tulenevatel põhjustel. nüüd seaduslikud rändekanalid ja avalike arutelude probleemid siin. suur tänu proua Moodile selle eest, et ta rõhutas seda ilmselgelt, kui vaadata pikemat perspektiivi. jah, tõesti noored inimesed peavad panustama pensionisüsteemi, et see oleks jätkusuutlik, see on ilmselge. ning Euroopa Liidu sees selle probleemiga ei eh, saada, seda probleemi ei lahenda, isegi kui suureneb liikuvus Euroopa Liidu sees. see tuleb avalikkusele ka selgeks teha ning veel üks küsimus, mida paljud on tõstatanud, puudutas ka seda avalikku arutelu, kuidas tekitada ratsionaalsemat, äh, tõenditepõhisemat arutelu. praegusel hetkel on see arutelu väga emotsionaalne. ja see põhineb hirmul. kardetakse teisi, inimesi, kes ei näe välja samasugused, ei räägi sama keelt, ei ole sama usku ning olgem ausad, äh, on ka päris palju rassismi ja islamofoobiat teatud mõttes on see seotud selle loomuliku inimese käitumisega, et kardetakse võõrast, aga just siin peavad tegutsema poliitikud, liidrid, parlamendisaadikud, nad peavad ütlema, et me peame nendest instinktidest lahti saama. sest kui lahti saada sellest pealiskaudsest nahavärvist, siis me oleme kõik inimesed ning migrandid panustavad väga palju näiteks läbi innovatsiooni, ettevõtluse, uue, uuendusliku, suur tänu, härra Bashir, teie isiklike kommentaaride eest. minu arvates oluline on just lõhkuda see hirm, see instinktiivne reaktsioon. ning on ka häid tõendeid. McKenzie tuli välja hea raportiga hiljuti. Economist tuli samuti välja oma raportiga. kahjuks avalikkus sellele ei reageeri. pigem reageeritakse emotsioonide, emotsionaalsetele avaldustele, mida võib näha ka paljudest hiljutistest valimistest. poliitiline juhtimine on siin väga oluline selleks, et lõhkuda need müüdid ja tõesti näidata, et vaatamata nahavärvile või religioonile räägime me tegelikult kõigepealt ikkagi inimestest, kellel on omad oskused, kes suudavad, äh, aitavad kaasa innovatsioonile, valdav enamus migrantidest, kes äh, liiguvad, ongi just kõige leidlikumad, riskialtimad, täpselt sellised inimesed, keda ma eeldan, et te soovite oma ühiskonda. sest nemad on just need, kes loovad uusi ettevõtteid, loovad töökohti, leiavad uusi lahendusi. see on paljudes kohtades innovatsiooni allikaks, seega meil on vaja, et te oleksite juhid. meie võime tuua välja tõendid ja faktid, aga e, rääkima peab rohkem ka emotsionaalselt e, ning me peame ütlema, et me peame vaatama kaugemale nahavärvist või usust et need ei ohusta õigusriiki, meie ühiskondade aluspõhimõtteid diskrimineerimise vastasuse kohta ning et see käib käsipäes, käes kaasava ja õiglase ühiskonna ehitamisega. ning lõpetuseks räägiksin pikemast perspektiivist. me teame, et suur osa poliitikast tehakse äh, pidades silmas valimistsüklit, seda, seda, mis juhtub praegu. ning loomulikult majanduslikult halbadel aegadel äh, on väga raske öelda, et äh, me peame avama rohkem seaduslikke rändekanaleid. aga tõsiasi on see, et hästi hallatud rännel, rändele kulub kaua aega ning tuleb äh, tõesti vaadata pikemat perspektiivi tuleb ka öö, analüüsida, kus sektorites saavad olema öö, puud, puudu oskustöölisi, näiteks öö, saavad need olema IT-sektor ja muud kõrgoskustasemega sektorid, aga ka mujal saab olema meil puudujääke tööturul. paljudes riikides kohalikud inimesed enam ei soovi töötada öö, sellistes madala oskustasemega äh, sektorites, näiteks tervishoius, põllumajanduses, lastehoolduses. meil on rohkem vaja seal inimesi. seega on vaja öö, äh, nii oskustöölisi kui tavatöölisi ning selleks tuleb öö, äh, juba plaane seada. ning lõpetuseks tahaksin nii poliitiliselt kui praktiliselt öelda, et Äh, tuleb pikema aega silmas pidades planeerida äh, rändekanalite äh, loomist ka koostöös päritoluriikidega, tuleb tagada, et nendel inimestel on oskusi piisavalt, et neil on ka kultuuriline pädevus, mitte et nad ei tea ainult oma õigusi, vaid ka kohustusi. seega tööstus ning riigidki peavad omavahel koostööd tegema, et hallata öö, töörännet öö, või ka pererännet proaktiivsemalt, et kõik saaksid seda, mis neil on vaja. ning siis vähenevad ka need ebaregulaarse rände öö, juhtumid, ekspluateerimise juhtumid, sest ekspluateerimine öö, ei toimu mitte ainult öö, inimkaubitsejate poolt, vaid ka värbajate poolt, kes vägagi kuritarvitavad inimesi öö, tööandjad äh, maksavad näiteks mustalt palka, äh, mistõttu inimesed ei ole kaitstud äh, tööõigusega. seega siin on suur öö, öö, hulk erinevaid huvisid, kui me räägime rände haldamisest ning inimeste kaitsest. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal nägime me, nagu härra Bashir ütles, Äh, kuidas väga väike hulk riike võõrustas neid äh, sisserändajaid, kuigi need äh, rändevood olid etteennustatavad Türgis, Liibanonis, Jordaanias. kui me oleks juba ette mõelnud, siis oleksime me saanud vältida nende inimeste hukkumist. seega need asjad on etteennustatavad, neid võib ette planeerida nii et meil oleks ka tasakaalustatumad poliitilised struktuurid ja et ei tekiks äh, negatiivseid, negatiivseid reaktsioone ERS-is, aitäh!